seotakse teiste, hoopis teist tüüpi asjadega, nii et kui seal Ungaris käivad ringi vormis inimesed, mis me siis teeme, aga nüüd me jõuame tegelikult järgmise päevakorrapunkti juurde, mis käsitleb rassilise ja etnilise päritolu andmebaase Euroopa Liidus ning äh, me alustame sellest, et me anname resolutsioonide autoritele sõna, esimene on proua Benova, kaks minutit. suur tänu, tere õhtust, lugupeetud volinik äh, hiljutise info andmetel kasutavad äh, Prantsuse võimud jätkuvalt andmebaasi MENS, äh, kuhu on sisestatud info Prantsuse roomade ja rändlejate kohta ning äh, nende rassilise ja etnilise päritolu kohta ning me oleme ka Prantsuse võimude poole selle küsimusega pöördunud, nemad aga eitavad niisugust tegevust, nad väidavad, et nad ei ole säilitanud roomide kohta infot mitmetesse andmebaasidesse juba eksisteerivatesse ja nendesse mis on loomisel samuti on teatatud et holland ja teisedki euroopa liidu liikmesriigid planeerivad sedasama ning selliste sündmuste taustal arutatakse nõukogus kuidas on lubatud niisuguste asjadega tegeleda ilma et parlamenti oleks sellest algatusest teavitatud ma tahaksin teada mida komisjon kavatseb teha nimetatud andmebaasi osas Prantsusmaal ja kuidas ta kavatseb kontrollida selle teabe olemasolu. kui komisjon leiab, et andmebaas on olemas ja Prantsusmaa rikub mittediskrimineerimise põhimõtet, mida ta siis kavatseb teha? ning mis puudutab teisi liikmesriike, kus kas looda, luuakse niisuguseid andmebaase või need juba on olemas, kas komisjon kavatseb alust, alustada uurimist, et teha kindlaks niisuguste andmebaaside olemasolu ning minu viimane küsimus on see, mida kavatseb komisjon teha selleks, et tagada, et liikmesriigid ei kasutaks oma all, haldus- ja õiguskaitsemenetluste käigus etniliste profiilide koostamist. Grazie, la parola all'onorevole Flotre. suur tänu nüüd järgmine kõneleja proua Flotre, kaks ja suur tänu. ma äh, Prantsusmaa vastas Euroopa Komisjoni ettekirjutusele, sellepärast et Prantsusmaa viimasel hetkel esitas oma õigusloomelise kava äh, menetlustagatiste osas, mis puudutab äh, vaba liikumist ja te leidsite, et need tagatised on sellised, mis võimaldavad eh, peatada selle rikkumise. me võtame selle teadmiseks, aga meie Euroopa Parlamendi saadikutena soovime võimalust teostada demokraatlikku kontrolli selle üle ja nende lubatuste üle, mille on andnud Prantsuse ametivõimud seoses selle küsimusega. aga kõik kindlasti mäletavad seda, et te esitasite Prantsusmaale ka küsimuse nende dokumentide ja otsuste os-, osas, mis puudutasid väljasaatmist ja et nad on, kas nad on mittediskrimineerivad, aga mis te sellele vastuseks saite? ja lõpuks, pärast seda, kui ajakirjanduses uuesti räägiti sellest, siis jälle taas ajakirjanduses leiame me informatsiooni selle kohta, et on olemas äh, Äh, elektrooniline andmebaas, kus tuuakse ära isikuandmed, äh, mis viitavad rassilisele ja etnilisele päritolu, päritolule. kas see uus asi ei äh, mõranda natukene teie usaldust Prantsuse ametivõimude suhtes. proua Reding, kas te ei pea vajalikuks praegu jätkata selle küsimuse analüüsi, öelda, et milline on teiepoolne analüüs, eriti nende dokumentide osas. et kas on tegemist Prantsusmaa poolse diskrimineeriva äh, tegevusega ja kas rikutakse ka isikuandmete kaitse, kaitsesätteid, nii nagu see on ette nähtud meil Euroopa Liidu õiguses. ma arvan, et praegusel hetkel Euroopa Liidu kodanikel on täiesti õigus oodata öö, äh, komisjonilt ja volinikult seda, et nad näitaksid üles otsusekindlust suhtluses Prantsuse ametivõimudega ja laiemas plaanis ka Euroopa Liidu liikmesriikidega Äh, me oleme tõest-, äh, mis puudutab andmebaase, siis Prantsusmaa ise on täheldanud seda, et on olemas neli illegaalset andme, ebaseaduslikku andmebaasi, kus tuuakse ära isikuandmed, mis lähevad selleni, et kas tegemist on äh, mustlaste, roomade või lihtsalt rändlejatega Grazie, eh, vi prego di rispettare i termini del... tänu, kolleegid, palun olge kenad ja pidage kõneajast kinni. sellepärast, et me on, meil on tõesti väga vähe aega. proua Intvelt, palun. suur tänu, proua volinik, me teame teid kui väga otsusekindlat ja väga julget inimest. Teid ei ole lihtne hirmutada, kui te midagi tahate, siis te lähete otse ja sirgelt oma eesmärgi saavutamise suunas ning ma loodan, et te selles samas küsimuses oleksite täpselt sama kindlameelne kui tavaliselt. me tulime välja inimõiguste rikkumise küsimusega ning teatises on öeldud, komisjon ütles, et ta kasutab kõiki meetmeid, tagamaks seda, et liikmesriigid rakendaksid Euroopa Liidu seadust, pidades kinni inim-, põhiõiguste harta nõuetest ning kui mingisugust küsimust rikuta, rikutakse, siis te olete kohe valmis kõikvõimalikke meetmeid rakendama. aga miks te siis Prantsusmaa puhul usute ainult Prantsuse valitsust, täpselt nii nagu proua Flootre äsja ütles, on tuldud välja terve hulga deklaratsioonidega, mis on igati usaldusväärsed. niisiis, miks ei käivita komisjon oma uurimist? Te teate, et Euroopa Parlamendis enamik toetab teid. me teame, et mõned liikmesriigid ei ole seda meelt, aga proua Reding, meie toetame teid, parlament on teie selja taga. mis puudutab olukorda Prantsusmaal, selles küsimuses oleme teie selja taga, aga olukord Itaalias tundub olevat veel hullem ja samuti minu kodumaal. mina tahaksin igal juhul teada, esmalt, kas nimetatud andmebaaside olemasolu saaks kinnitada, kas me saame tõestada, et nad on olemas või siis, et neid ei ole olemas. kas meil on olemas mingisugune nimekiri? Hollandis ma tean, et on olemas, sellepärast et need äh, kohalikud omavalitsused, kes neid äh, andmebaase loovad, arvavad, et nad on suurepärase asjaga hakkama saa-, hakkama saanud ja nad tegelikult uhkustavad sellega. kas te arvate, et selline asi on seaduslik või mitte, sest kui see on seaduslik, siis meil ei olegi ju mingit arutelu vaja, aga kui tegu on ebaseadusliku tegevusega, siis tuleb hakata rakendama rikkumismenetlust, niisama lihtne see ongi. komisjon ei ole sekkunud muudes valdkondades. Teie olite väga kindlameelne, kui te tahtsite näiteks roamingu tasusid tõsta. kui on kartellid, siis Euroopa Komisjon ei kahtle mitte hetkegi kartelle lõhkuma, aga praegusel hetkel tundub mulle, et komisjon kahtleb, kuid komisjon peaks tegelema. proua Reding, praegu on just nimelt õige aeg komisjonil tõestada, missugused on tegelikult euroopalikud väärtused ja kui inimõigusi rikutakse, siis tuleb vahele asjuda, kodanikud ju vaatavad meid. proua Flootre, ma tahaksin, et te tuleksite äh, kodanikuõiguse komi-, komisjoni, et te selgitaksite meile, mis täpselt toimub ning parlamendi liikmena kui ka Euroopa kodanikuna ütlen ma, et me soovime saada täielikku juurdepääsu nii Prantsusmaaga kui võib-olla ka teiste liikmesriikidega, suur tänu suur tänu. nüüd on sõna proua Erstil kaheks ja pooleks minutiks. mu daamid ja härrad. minu küsimus on, kuidas on lood roomade mittediskrimineerimisega? räägitakse, et on olemas andmebaasid, mis peaks, mis on tegelikult keelatud, andmebaasid, kus tuuakse ära etnilised kriteeriumid, ja et sellised andmebaasid võivad olla veel ka teistes riikides. see ületab igasugused piirid. Prantsusmaal andmebaasid, kus tuuakse ära inimeste etniline või rassiline päritolu, nad on keelatud, sellepärast et sellega seondub väga ulatuslik diskrimineerimise oht ei, selline diskrimineerimine ei tohi olla võimalik. sellised andmebaasid on seadustega vastuolus ja seega me ootame komisjoni poolt ja teie poolt, proua Reding, seda, et te võitleksite igat laadi diskrimineerimise vastu ja et te tagati, tagaksite selle, et kui sellised andmebaasid on olemas, et siis nad kaot-, kaotatakse? mis toimub? sõnad, sõnad ja ainult sõnad. ja ka siin parlamendis ja Euroopa Liidus üldse, mida me oleme teinud selleks, et parandada roomade olukorda lisaks kenadele kõnedele? Uh... Äh roomad on muutunud tõsiseks, tõeliseks patuoinaks, nende suhtes kohaldatakse erinevaid meetmeid, saadetakse nad äh, välja ja komisjon on olukorraga rahul, komisjon on rahul sellega, kuidas Prantsusmaa on äh, vastavaid sätteid kohaldanud. me peame vaatama täpselt, kuidas asjaolud roomadega Prantsusmaal on ja peab äh, tagama nendele ebaseaduslikult välja saadetud roomadele õiguse Prantsusmaale tagasi pöörduda me tahaksime teada, et millised on need usaldusväärsed andmed, mis teie käsutuses on ja milliseid meetmeid te kavatsete kohaldada, kui sellised andmebaasid on, kas te algatate rikkumismenetluse? suur tänu. komissario Reding, praegu. suur tänu ja sõna on äh, volinik Redingul. daamid ja härrad, ma usun, et see, et me siin väga olulisi asju arutame nii hilisel kellaajal, on üldse inimõiguste vastu, need on asjad, mida tuleks arutada päeval, mitte keset ööd, kui ükski ini-, inimolend ei suuda enam mõelda, vaid peaks kodus puhkama. kuid olles seda nüüd öelnud, tahan ma nimetada, et sellel teemal on palju arutatud, on olnud palju skandaale ja on ka palju tehtud viimaste nädalate jooksul ning ma arvan, et parlament peaks vaatama, mis Prantsusmaal toimus ja kuidas Euroopa Komisjon sellele reageeris. ta peaks käsitlema, parlament peaks pidama seda nagu ajalooliseks sündmuseks. siiamaani ei ole meie Euroopa Liidu ajaloos mitte kunagi alustatud niisugust kohtuasja. meil on ju kohtuasju, mis puudutaks niisuguseid õigusi. me oleme alati alustanud ärialaseid, kaubandusalaseid ja niisuguseid äh, kohtuasju, aga niisugust põhiõigustega seonduvat kohtuasja ei ole kunagi käivitatud, see on esimene kord ja nüüd komisjon ütles, et tõesti aitab. kakskümmend seitse volinikku kahekümne üheksandal septembril sellel aastal otsustasid käivitada rikkumismenetluse Prantsusmaa vastu ja nad teevad seda sellel alusel, et Prantsusmaa ei ole pidanud kinni inimeste individuaalsetest õigustest. ma ei pea teile hakkama rääkima, mis sellest hetkest edasi on juhtunud, aga komisjon otsustas ühehäälselt käivitada kohtumenetlus ning me esitasime Prantsusmaale ultimaatumi, kui Prantsusmaa ei ole meile aktsepteeritavalt vastanud viieteistkümnendaks oktoobriks, siis läheb kohtuasi käiku. niimoodi me teeme alati kõikide liikmesriikide kohta kehtib sama seadus, mis siis juhtus? Prantsusmaa vastas ja esimest korda vastasid nad täiesti ainulaadsel moel. mina uskusin, et tegu oli esimese korraga, kui me tõesti nägime kodanike Euroopat las ajaloolased kunagi käsitlevad seda praegu oleme me väga huvitavate sündmuste keskel nii et tegu on ajaloolise sündmustega aga nüüd objektiivselt mida prantsusmaa tegi prantsusmaa tegi täpselt seda mida komisjon tal teha palus kahe tuhande neljanda aasta direktiivi alusel on ne olemas menetluslikud õigused mis on pandud paika selleks, et kaitsta kodanikke, et kaitsta kodanike võimude aktsepteerimatu käitumise eest ning need, neid menetluslikke õigusi ei ole sisse võetud Prantsusmaa seadusesse siiamaani ning me ütlesime Prantsusmaale, et viieteistkümnendaks oktoobriks me tahame teada saada, kuidas te kavatsete Prantsusmaa seadusi muuta, et kaasata seadustesse kahe tuhande neljanda aasta menetlus, menetluslikud õigused ja me tahame saada ka ajagraafikut selle kohta, missugustel kuupäevadel ja kuidas te seda teete? saime ajagraafiku kätte tund aega enne kella kukkumist, aga kätte me ta saime. ning laupäeva hommikust saati on eksperdid neid dokumente uurinud ning täna ma olen jõudnud järeldusele, et kõik see, mida komisjon on Prantsusmaalt nõudnud, kõigele sellele on Prantsusmaa vastanud positiivselt, nad on selgitanud, kuidas nad kavatsevad seda teha, loomulikult seda ei ole veel tehtud, sest kõigepealt nad peavad minema äh, senatisse ja alles pärast seda, kui senatis on see vastu võetud, siis äh, kaasatakse see de facto Prantsuse õigusesse. me oleme praegu rahul sellega, mida prantslased on meile vastanud, aga loomulikult ei ole juhtum veel lõpetatud, sellepärast et kõik need lubadused, kõik need õiguslikud ettepanekud, neid ei ole veel kohaldatud. niisiis praegusel hetkel me nii-öelda külmi-, külmutame juhtumi, aga juhtum on jätkuvalt avatud ja ta jääb avatuks selle hetkeni, kuni Prantsusmaa valitsus on tegelikult rakendanud kõik need meetmed oma seadusandlusesse. see on üks asi ja ma arvan, et see on ju tegelikult võit. mõelge, mida kõik on juhtunud. ja nüüd prantslased ütlesid, et hästi, polegi mingit probleemi, loomulikult teeme. probleem oli muidugi olema, olemas. Nad on meile näidanud nüüd, kuidas nad oma seadust kavatsevad muuta, vaatame, kas nad seda teevad, mina usun, et nad teevad. teine küsimus ja teine küsimus puudutab seda, kuidas terve suvi on neid inimesi koheldud ja kas neil on olemas mingisugused menetluslikud tagatised kui Euroopa kodanikele või on neid inimesi lihtsalt diskrimineeritud miks ma ei käivitanud rikkumismenetlust, nii nagu me õiguste ja seaduste küsimuses käivitasime? sellepärast, et kui me tahame tegutseda, siis me saame tegutseda ainult kinnitatud tõendite põhjal. me ei saa tegutseda lihtsalt sellepärast, et meil on mingi tunne või et keegi on meid milleski veennud. meil peavad olema kinnitatud tõendid ning seetõttu me ka palusime Prantsuse ametkondadelt inimeste isiklikke toimikuid. nüüd me saime terve suure hunniku isiklikke toimikuid. minu eksperdid on praegu nende uurimisega tegevuses. Nad ütlesid, et täiendavaid küsimusi on neil Prantsuse valitsusele kohe kindlasti ning nad loodavad, et et nelja nädala jooksul suudavad nad oma kaustade analüüsimise lõpetada ja siis esitada Prantsuse valitsusele küsimused. olukord on praegu selline. ma arvan, et see on tõesti üks väga oluline ja tähtis küsimus. ma tahan ka parlamendi saadikutele meelde tuletada, et kahe tuhande neljanda aasta vaba liikumise direktiiv ei ole sugugi kõige parem direktiiv, aga praegu komisjon on tugev, mitte ainult Prantsusmaa, vaid ka teised riigid on teinud vigu. Nad ei ole teinud nüüd nii suuri vigu kui Prantsusmaa, aga ega nad ei ole ka väga hästi käitunud. nüüd on nad kõik ütlemas, et kohe-kohe me rakendame vaba liikumise direktiivi õigesti ellu ja me oleme näidanud, et me võitleme oma kodanike eest, et me võitleme oma ühiskonnas kehtiva, kehtivate väärtuste eest. ma arvan, et nüüd ma olen Prantsusmaa küsimusest küllalt rääkinud, sellepärast et komisjon on otsuse selles küsimuses vastu võtnud, küsimus ei ole lõpetatud, juhtum on täiesti avatud, menetlus läheb edasi, nüüd aga andmete, andmebaaside küsimus võib-olla on olemas andmebaasid, mis sisaldavad etnilisi elemente. esiteks, me väga hoolikalt jälgime, missugused on arengud Prantsusmaal, oleme saanud juba kinnitust Prantsuse ametkondadelt, et kõik asjad on neil korras, aga siin me kasutame teist süsteemi, sellepärast et siin kehtib Prantsuse andmekaitseseadus ja andmete käsitlemise seadus ning ning nende seaduste rakendamist kontrollib Prantsuse andmekaitsekomisjon CNIL ning ta on kinnitanud, et nad on teinud esmase kontrolli ja samuti andnud välja ja e-, eelmisel nädalal tulid välja esmase raportiga selle kontrolli tulemuste kohta ja CNIL-i kontrolli tulemusi olete te ka näinud. ma pean ütlema, et olen ise ka seda lugenud, ta ei ole päris täielik mõnest aspektist lähtudes, sest CNIL on ka öelnud, et etnilisi elemente sisaldavaid andmebaase neil ei ole, aga on olemas andmebaasid, millede olemasoluks ametkonnad ei ole luba andnud. mis nüüd puudutab kat-, ühilduvust Euroopa Liidu seadusandlusega, siis oluline on tagada, et olukord oleks kooskõlas andmekaitse direktiiviga, see peab, puudutab küll ainult immigratsiooniga seotud küsimusi. immigratsiooniga seondub ka terve hulk garantiisid ja kaitsemeetmeid, mida me nimetame tundlikeks andmeteks ja tundlikke andmeid lubatakse töödelda ainult äärmuslikel juhtudel, ainult niisugustel juhtudel, kui on mängus üldsuse huvid ning samuti kasutatakse alati sobivaid kaitsemeetmeid ning nende kaitsemeetmete eest hoolitseb kõnealune riik. juhul, kui andmetöötlus ei lange andmetöötlusseaduse alla, siis on meil selleks teised seadused mis kehtivad ja siin on meil teatav probleem, sellepärast et see raamdirektiiv, mis käsitleb niisugusel juhul andmeküsimusi, see raamdirektiiv kehtib alles käesoleva aasta kahe tuhande kahekümne seitsmendast novembrist, nii et selle direktiivi järgi on komisjoni pädevused üsna piiratud. nüüd ma vaat-, vastan nendele konkreetsetele küsimustele mis esitati lisaks Prantsusmaa, Prantsusmaad puudutavale küsimusele. kas on veel teisi liikmesriike, kus on võimalik tõestada etnilise või rassilise päritolu kohta käivaid andmebaase ning kuidas andmekaitse direktiiv sätestab tundlike andmete töötlemist. andmekaitse ametkond Prantsusmaal on niinimetatud CNIL ning ning kui andmekaitse inspektsioon ei ole reeglitest kinni pidanud, siis tuleb teatada komisjonile ning kui niisugune teat-, teat-, teatis on edastatud komisjonile, siis on komisjoni asi kontrollida, kas vastav ametkond on toiminud kooskõlas andmekaitse raamdirektiiviga ning me, meil on tehtud esmane analüüs Knilli kohta, kusjuures Knill on öelnud, et niisugust analüüsi ei ole temalt nõutud. nii et teeme ära kõigepealt kohtuga seonduvad küsimused. Prantsusmaal vastutavad niisuguse töö eest kohtuvõimud. aga Hollandi kohta. Hollandis oli terve hulk andmebaase, kus töödeldi tundlikke andmeid ning kahe tuhande viiendal ja kahe tuhande kuuendal aastal komisjoniga teavitas Holland sellest, et neil oli mitmeid niisuguseid andmebaase, näiteks kõige, kõige suuremat poleemikat tekitas Kariibi maade päritolu noorte kuritegevuse andmebaas. nüüdseks on see andmebaas ära kustutatud. üks kohalik omavalitsus Hollandis kavatses luua etnilise andmebaasi, aga nad loobusid sellest, kui Hollandi andmekaitse inspektsioon soovitas seda mitte teha. siit on näha, et niisuguste küsimuste eest vastutavad riiklikud andmekaitse ametkonnad. ma tahan öelda ka parlamendile veel seda, et ma tegelen praegu andmekaitse direktiivi ümber muutmisega. plaanis on tugevdada riikliku andmekaitseameti võimu ja nende pädevusi Euroopa ra raamdirektiivi alluvuses. seda siis praeguseks, aga ma peangi natukene, natukene kiiremini tegema, sest et pärast kahteteist enam tõlget ei ole, nii et ma siinkohal lõpetan. Eh, suur aitäh, proua volinik. ja sõna saavad nüüd eh, fraktsioonide nimel sõnavõtjad, ma ei tahtnud katkestada proua volinikku, sellepärast et tema sõnavõtt oli väga huvipakkuv. aga ma kindlasti katkestan need kolleegid, kes oma ajast üle lähevad, sellepärast et me ei saa väga palju üle kesköö minna rahvapartei nimel saab äh, sõna kolleeg Mathieu, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, proua Reding, ma näen hea meelega, et täna te ütlesite, et äh, volinike kolleegium ei taha direktiivi rikkumise osas jätkata Prantsusmaa äh, kohtuasja direktiiv kaks tuhat neli kolmkümmend kaheksa. Te ütlesite, aga Prantsusmaa kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse juba andis teile piisavalt informatsiooni, samuti rääkis sellest, kuidas kaks tuhat neli kolmkümmend kaheksa direktiivi on kohaldatud, nüüd te aga ütlesite, et ei ole piisavalt hästi kohaldatud seda, et omal ajal te minu küsimusele ei vastanud, kas te nüüd saaksite vastata? nüüd, mis puudutab neid äh, kaustu, siis aitab poleemikast, aitab sellest äh, ja Nende väidete põhjendamatust on väga kerge tõestada, Knili järeldused on teil olemas, eh, Knile andis üle oma aruande peaministrile, ka mina sain selle raporti. Prantsuse eh, sandarmite mm, eh, direktorilt Te kaitsete küll inimõigusi samas, aga te ei saa äh, kaitsta mitte ainult äh, vähemuste õigusi, vaid kõikide inimeste õigusi. me, meie kõikide õigused on kaitsmist väärt ka prantslaste omad. ja ma võin teile kinnitada, neid kausta pole kunagi olnud. Knill on läbi viinud äh, uurimise äh, otsinud, teinud otsimisi selliste võtmesõnade abil nagu mustlased ja muu ja mitte midagi leidnud. Knill ei leidnud mitte midagi rahvuslike sandarmi eh, dokumentidest. ain-, ainus, mida saab neile ette heita, on, et kõiki mm, faile ei ole eh, deklareeritud, aga tegemist ei ole taolisi andmeid sisaldavate eh, failidega. Neil on küll faile palun, ma sooviksin tõesti lõpetada, sest ma olen ainus, kes Rahvaparteist sõna saab, ma tahaksin ikkagi oma fraktsiooni nimel rääkida ning need failid sisaldavad andmeid nende kohta, kellel ei ole alalist elukohta ja alalist asukohta, need aga ei sisalda etnilisi andmeid. kuigi CNIL-is seda ei ole registreeritud, te palun siiski võiksite tunnistada, et siin ei ole jah, see on nii, see on nii Te peate seda tunnistama ja proua Reding, te ei tohi üles näidata lihtsalt sellist äh, kahtlustavat suhtumist Prantsuse valitsuse suhtes. Grazie per il gruppo SD e l'onorevole Guillaume. aitäh ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Guillaume. lugupeetud kolleegid, proua volinik äh, etniline profileerimine ei ole erandiks, aga viimasel ajal on see levinud võitlema ning seda kasutatakse võitluseks ebaseadusliku sisserände ja terrorismi vastu. see, et on olemas failid äh, ränd-, äh, rändlejate ning äh, mustlaste osas, näitab, et komisjon peab jätkatama oma uurimist, saama lisaandmeid nende andmebaaside kohta ning tagama, et mittediskrimineerimispõhimõtetest kinni peetakse mina ei ole nii entusiastlik teie, eh, kui teie Prantsuse vastuse osas, aga ma saan aru, miks te seda nii tõlgendate. Te ütlesite, et Prantsusmaa väitis, et ta kohaldab eh, need eh, seadussätted ka ellu ning neil on ka ajakava. nüüd, kas Prantsusmaa on tõesti ametliku kohustuse võtnud või ei ole seda? kui jah, siis see väga hea Te rääkisite ajakavast. see ajakava nüüd on ju käimas. Prantsusmaa praegu öö, oma viienda reformi osas öö, kohaldab vaba liikumise direktiivi ja ma kinnitan teile, et Prantsusmaa on läinud kaugemale Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtetest. nii et palun pidage ka sellel hoolikalt silma peal ning lõpetuseks, mittediskrimineerimise põhimõttest kinnipidamise osas komisjon loodetavasti ei anna alla ning ei eh, lase lihtsalt tühjadele lubadustele ennast eh, petta. suur aitäh ja Alde nimel proua Krisbek, kaks minutit. lugupeetud president, olgugi et ta on väga hilja, on tegemist tõesti väga äh, tulise aruteluga. Te selgitasite olukorda väga selgelt, nüüd aga me saime teadlikuks, et on uus internetilehekülg, mis sisaldab andmeid äh, ebaseaduslikult riigis viibivate romade kohta. seal on olemas äh, eesnimed, perekonnanimed, hüüunimed, äh, nende autode numbrid, äh, abikaasade nimed, äh, laste nimed ja nii edasi, aga taoliste failide olemasolu siiani meil mingit teavet ei olnud. kas see nii on või ei ole, põhimõtteliselt Äh, taolised failid ikkagi seavad, äh, seavad ohtu mittediskrimineerimispõhimõtte nii Prantsusmaal kui ka mujal. olles nüüd ära kuulanud äh, teie selgitused ja teades, kuivõrd kindlameelne olen, tahaksin küsida, mida te plaanite teha ning milliseid muid tõendeid meil on vaja selleks, et reageerida ning tagada, et diskrimineerimist ei ole. ma ei tahaks poleemitseda, aga me peame ikkagi tagama, et õigusteks peetakse kinni nii Prantsusmaal kui liikmesriikides eh, kui ka kõigis riikides, eh, eh, mis on demokraatlikud. viienda augusti ringkiri, muud failid, siin on igasuguseid asju, me kuulasime suure huviga teie enda selgitusi täna õhtul, nüüd aga me saime teada, et Te leiate, et Prantsusmaa poolt pakutud tagatised on piisavad. Prantsusmaa lubas muuta siis äh, oma seadust, et kahe tuhande neljanda aasta ühenduse õigust kohaldada. kallid kolleegid, aga selleks, et äh, me saaksime nõustuda teiega ning et peetaks kinni õigusriigist, siis ma sooviksin, et meil oleks juurdepääs kõikidele neile dokumentidele, sellepärast et alates täna pärastlõunasest avaldusest äh, antakse mõistete olevat alla andnud. lõpetuseks tahaksin ütelda, et see poleemika siiski näitas seda, milline probleem on ning äh, me peaksime rohkem jõupingutusi tegema liikmesriikides äh, selleks, et kinni peetaks kõikide õigustest, sest sellel rajaneb meie Euroopa demokraatia. Grazie per il gruppo verde l'onorevole Rome-. suur tänu roheliste nimel, härra Romeva Rueda, poolteist minutit. suur tänu. proua volinik, kui te ütlesite, et eh, mis liig, see liig, siis siin inimesed aplodeerisid sellele, sest see vastas väga paljude ootustele, nende inimeste ootustele, kes veel usuvad Euroopasse, et lõpuks keegi eh, Euroopa Komisjonis julgeb vastu hakata ühele tugevale riigile ja seda seoses põhiõigustega, et küsimusega, mille, eh, mida alati on kõnedes rõhutatud, aga teie eh, tegite midagi reaalset ära. mis mind üllatus, oli see, et kui see protsess algas eh, ja alguses ei olnud aluseks mitte diskrimineerimine, vaid vaba liikumine et see ei olnud võib-olla kõige õigem, aga eh, siiski me jätkuvalt aplodeerisime teile, aga teie tänane avaldus valmistas pettumuse nendele, kes ootasid julget tegutsemist teie poolt. lisaks me näeme, et te usaldate Prantsuse valitsust, aga seda võiks vaidlustada ja on näha ka seda, et mis puudutab vaba liikumist, siis suhtumine sellesse on suhteliselt tendentslik, eriti selles osas, mis puudutab rändlejaid. me tunneme ennast praegu frustreerituna ja seetõttu me, me palume teilt, et lubage meil ka jätkuvalt loota, et te suudate saate vastu astuda nii Prantsuse valitsusele selle küsimusega seoses kui ka teistele. suur tänu ja kuue nimel härra Tavares poolteist minutit. E proua volinik, see arutelu, mis puudutab inimõigusi ning liikumisvabadust ja mittediskrimineerimist, see on igati kõi-, õiguste küsimus, see on niisuguste õiguste küsimus, mis peaksid hõlm, haldama meie tegevust liikmesriikides ning institutsioonid peaksid suutma tagada, et nendest põhimõtetest kinni peetaks ja me peaksime seda väljendama selgelt ning kui me soovime kaitsta kodanike õigusi, siis peame olema ka karmid oma kaitses. praegu ei ole Prantsusmaa heas usus tegutsenud, ikka ja jälle on ta väitnud, et neil ei ole olemas dokumente ja siis ikkagi on mingisugused dokumendid avalikku ruumi lekkinud. see on nüüd juhtunud ka andmebaasidega. Teile öeldi, et meil andmebaasi ei ole, aga samas ikkagi kuskilt lekkis välja andmebaas, mis tegeleb just nimelt Rooma päritolu inimestega, kusjuures need inimesed on Euroopa kodanikud. nimetatakse nende päritolu, nende etnilist tausta ja nii edasi ajaloost on teada, et komisjon on väga selgelt sellega tegelenud. mina olen muuseas ajaloolane ja ma ei ole päris kindel, et asjad on täpselt nii, nagu te ütlesite, kas ajalugu pöörab sellele nii suurt tähelepanu? võib-olla ajaloos hoopiski jääb kõlama see, et komisjon ei võtnud meetmeid Prantsusmaa vastu ning Prantsusmaal lasti edasi tegutseda ning inimeste huvid jäeti unarusse. meil on tarvis väga selget vastuks. kui teie võtate vajalikud meetmed, proua volinik, siis kogu parlament on teie lojaalne liitlane. kui aga mitte, siis on teie seisund üsna ohus. suur tänu. suur tänu, härra Borghezio ei ole kohal, seega anname sõna järgmistele sõnasoovijatele. proua Könts azt látjuk, hogy a kriis... Suur tänu, proua president, mulle sõna andmast. Äh, kriis on ka muutnud eriti teravaks meie vajaduse turvalisuse järele ning seetõttu me olemegi näinud neid hiljutisi arenguid, me oleme näinud populistlikke arenguid ja samuti oleme näinud seda, et otsitakse patuainast ning mingid konkreetsed kogukonnad pannakse patuaine rolli, olgu nad siis romid või vähemused. Prantsusmaal hakati mus-, roomas, romasid välja saatma, see ei ole õige, see ei ole lubatud ning andmeid ei ole, ei tohi koguda etnilistel alustel, see ei ole aktsepteeritav ei Prantsusmaal ega mitte üheski teises Euroopa Liidu liikmesriigis ning me tõesti loodame, et komisjon võtab meetmed selle kõnealuse riigi vastu. loomulikult me tahame me kõik avalikku korda kaitsta, aga ikkagi etnilist profileerimist ei tohi teha, politseile ei tohi lubada niisugust asja teha, sellepärast et see on tõsine diskrimineerimine. väga paljud romid elavad Euroopas vaesuses ja lisaks sellele neid diskrimineeritakse väga palju, see on meile kõikidele teada. me püüame pidevalt vaesuse vastu võidelda, meil on on eesmärgid kaks tuhat kakskümmend plaanis, aga minu arvates praegu me võitleme pigem vaeste vastu, mitte vaesuse vastu ja see ei ole aktsepteeritav. suur tänu, sõna on proua Gräzil üheks minutiks täna, proua Reding, te ütlesite meile teatud entusiasmist kantuna ja ma tsiteerin teid, et Prantsusmaa seisukoht näitab, et Euroopa Liit toimib õigusriigina ja ma tsiteerin veel, et me peame nüüd pöörduma konkreetsete tegevuste ja tulemuste poole, tuginedes Euroopa põhiväärtustele. mul on põhiõiguste harta siin käes ja lubage, et ma mitte täies mahus ei jaga teie entusiasmi. tegelikult, millised tõendid on komisjonile vaja selleks, et veel kau-, et kaugemale edasi minna? millised tõendid on vaja selleks, et mõista hukka diskrimineeriva, diskrimineerimise eest ja äh, väljasaatmise eest nii Prantsusmaa kui teised riigid? muidugi komisjon on tõhustanud tegevust seoses roomade integreerimisega, kasutades selleks tõukefonde, aga selline jaanalinnu moodi toimimine, ma esitaksin küsimuse komisjonile, et kas komisjon mitte iseendale kuuli jalga pole lasknud? suur tänu ja sõna on proua Veržeal üheks minutiks, palun Je me bats avec mon micro, non, c'est bon, excusez-moi euh,. Merci. suur tänu, proua president ja proua Reding. ka mina olen täna õhtul pettunud. ma arvan, et meid on palju siin, et kes me oleme teid toetanud, teie eelmiste ja teie eelmisi avaldusi. et me äh, saime aru, et ainult peatati Äh, vaba liikumisega se-, seoses see äh, rikkumine, aga nüüd on tegemist mittediskrimineerimisega. ja te küsite Prantsuse valitsused ja nüüd te ütlete meile ikka sedasama, iga kord, kui me teile selle küsimuse esi-, esitame, et vabandage, ma siiski äh, vaatamata austusele, millega ma teisse suhtun, et kas te ei öö, Äh, naera meie üle, et ma käisin Marseille's, ma töötan seal kohalike roomadega, ma töötan pikki aastaid nendega ja ma kinnitan teile, et mind vapustas see, mis nad rääkisid mulle roomade olukorrast Marseille lähistel. roomad Prantsusmaal, nad kardavad, nad vaikivad, nad ei julge enam väljuda oma laagritest, nende lapsed ei julge enam kooli minna, erinevad ühendused ei saa enam neile ei Eh, tervishoiualast abi ega sotsiaalabi osu-, osutada. vot selline on eh, roomade olukord praegu Prantsusmaal. Mensa andmebaas, ärgem piirdugem ainult sellega, žandarmeeria teatas, et ta kaotab selle ära, aga lugege tähelepanelikult seda, mida, eh, mi-, millest räägitakse Prantsuse andmekaitsekomisjoni arvamuses ja seal räägitakse etnilisest päritolust seoses kontrolliga, mida CNIL eh, ehk Andmekaitsekomisjon läbi, läbi viib. ja nõudke, et teile näidatakse nende, neid kontrolli, kontrolli tulemusi ja kõiki neid kontrolle, mida CNIL läbi viib. mul on väga kahju, aga me peame andma sõna järgmistele sõna, sõnavõtjatele, härra Lopes, Agila poolteist minutit suur tänu, proua president, proua volinik, üheksandal septembril võttis see parlament vastu resolutsiooni. parlament tegi oma töö ja kõik need, kes arvavad, et teie tugevate avaldustega ja tänaõhtuse seoses tänaõhtuse avaldusega me oleme pettunud et ega see arutelu ei ole, ei puuduta ainult Prantsusmaad, ei ole see suunatud Prantsusmaa vastu, vaid see arutelu puudutab võtmeküsimust Euroopas, sellepärast et Euroopas ei ole mitte ainult kapitali ja kaupade vaba liikumine, vaid see on ka Euroopa Liidu kodanike vaba liikumine ja vaba liikumine ilma igasuguse diskrimineerimata ja kui on vaja veel mingisugust uurimust läbi viia seoses nende andmebaasidega, siis on komisjoni, komisjonil vaja see töö ära teha. aga see töö ei ole lõppenud, see töö tähendab seda, et parlament suhtub vägagi tähelepanelikult ja jälgib väga tähelepanelikult seda populistlikku käitumisviisi, kus üritatakse leida öö, äh, patuoinast ja see töö, see eh, tähendab ka seda, et tuleb integreerida need, kes on tõrjutud, kes on, kes ei ole ühiskonda kaasatud. ja me peame töötama roomade integratsiooni osas ja meie töö on alles alanud, meil on veel väga, väga pikk tee käia et kuigi rikkumismenetlus Prantsusmaa suhtes ei algatatud, siiski me peame eh, tõestama seda, et need arutelud siin on olnud kasulikud meile. suur tänu ja nüüd on sõna härra Entsul. anul 2010 trebuia să fie anul european al luptei împotriva sărăciei, excluziunii sociale. see pidi olema Euroopa Euroopa vaesuse, diskrimineerimise, ksenofoobia ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta, aga mulle tundub, et see võitlus on kaotatud. olukord muutub järjest kriitilisemaks Euroopas, selle asemel, et paraneda. ja kõige selle taustal majandus- ja finantskriis ja valitsused võimendavad veelgi diskrimineerimist kui see, sellist ja seda läbi öö, andmebaaside loomine. tõendid on selle, selle kohta olemas ja kui komisjon ei suuda tagada seda, et järgitakse põhiõiguste hartat, siis öö, on võimalik vaidlustada ka tema lepingute hoidja mm, missioon kui selline kas komisjonil on kavatsus läbi viia juurdlus seoses nende andmebaasidega ja seoses diskrimineerimisjuhtumitega ka teistes liikmesriikides, mitte ainult Prantsusmaal, kas komisjon suudab edasi liikuda selliste juurdlustega, vaatamata sellele survele, mida tema, temale öö, äh, osutatakse? alustame vaba mikrofoniga diszkriminációt egyértelműen tiltja az európai és a nemzetközi jog. etnilistel alustel diskrimineerimine on nii Euroopa kui rahvusvahelise õigusega keelatud, aga paraku me leiame ikka ja jälle niisuguse diskrimineerimise juhtusid. ma ei tahaks rääkida hiljutistest diskrimineerimisintsidentidest, vaid tahaksin juhtida teie tähelepanu õigusaktile, mis on ühe kogukonna teinud diskrimineerimise oh ohvriks. meil Slovakkias on keeleseadust lõpuks ometi positiivselt muudetud, aga samas pannakse kehtestatakse trahvid inimestele, kes slovaki keelt ei kasuta ning need, see teeb need inimesed väga-väga haavatavaks. komisjon on öelnud, et see ei ole kooskõlas Euroopa kohalike keelte hartaga ning ma tahaksin pöörduda proua voliniku poole selle küsimusega, et kas ta võiks teatada parlamendile kõikvõimalikest niisugustest intsidentidest, ükskõik kus kohas Euroopas, kui mingi niisugune intsident juhtub, siis meil on tarvis sellest kindlasti teada ja seda põhjalikult uurida, aitäh. un minuto per favore. suur aitäh ja proua Padescu üks minut. no eh, parlamentu Euroopa nii siis. lugupeetud volinik kuu aega tagasi väljendas Euroopa Parlament oma muret, mis oli seotud romade väljasaatmisega Prantsuse territooriumilt. kahe tuhande seitsmendast aastast peale on Euroopa Parlament edendanud romade integreerimise strateegiat. siiani aga pole saavutatud mitte ühtegi positiivset tulemust, hoopis vastupidi ajakirjandusest saime nüüd teada, et on Mensi andmebaas olemas. see näitab, kuivõrd kiireloomuliselt on vaja pidada debatti inimõiguste põhiõiguste kohta. komisjon peab viima läbi uurimuse liikmesriikides, tagamaks selle, et seal ei diskrimineerita mitte kedagi etniliste kriteeriumite alusel. ma tahaksin aga siiski väljendada head meelt selle üle, mida Prantsuse valitsus andis teada eelmisel reedel, kinnitades, et võetakse lisameetmeid äh, romide paremaks integreerimiseks. proua Lunatšek, üks minut. lugupeetud äh, president, proua volinik, tänaõhtune debatt näitab, kuivõrd oluline oli üheksanda septembri otsus, mille langetas äh, parlament. Prantsusmaa on Euroopa Liidu liige, aga rikkus põhiõigusi diskrimineerides äh, inimesi. meie nõudsime, et võetaks meetmeid. Teie ütlesite, et tõesti tuleb reageeri-, reageerida, te, te täna selgitasite ka, mida on tehtud juba nüüd, aga see, mis tegelikult juhtus, äh, on see, et te olete vähikäigu sisse andnud alguses pidi ju äh, algatatama menetlus äh, aluslepete rikkumise kohta, seda seetõttu, et diskrimineeritakse etnilistel alustel ja nagu paljud kõnelejad juba ütelnud on, seda on tõestatud, sellest on räägitud Prantsusmaal ajakirjanduses, romasid on diskrimineeritud nende etnilise kuuluvuse alusel. rikutud ei ole mitte ainult nende vaba liikumise õigust, vaid äh, siin on konkreetse juhtumi tegemist, tuleb võtta meetmeid. suur aitäh ja kolleeg Paška, palun prirodzenú súčasť svojej. suur aitäh. jah, on olemas andmebaas inimeste kohta, kes kuritegevusega on tegelenud. juurdepääs neile failidele on ainult äh, vastaval personalil ja ma olen veendunud, et äh, julgeolekujõud erinevatest liikmesriikidest nagu Prantsusmaal tunnevad huvi ainult tegelikult sellise informatsiooni vastu, mis on vajalik nende töö jaoks. etniline, rassiline informatsioon ei ole sinna kaasatud. julgeolekujõudude äh, faile aga tuleks uurida ning äh, luua kord selles äh, süsteemis. suur aitäh ning sõna härra Sisedimmile lugupeetud kolleegid juba kahe tuhande kuuendal aastal räägiti failidest ja sellest, et need failid peavad sisaldama etnilist kuuluvust. jah, meist räägitakse kui ekstremistidest, aga neli aastat tagasi me teame, et nüüd on, vabandust, me teame nüüd, et Prantsusmaal on ka nimekirjad olemas. me räägime rahvusvahelisest eh, julgeolekust, ohtudest, kuid vaadakem ka teisi riike, paljudes riikides on taolised eh, andmed olemas. näiteks on andmed selle kohta, kas keegi kuulub eh, romade hulka. tahaksin vastata ühele kõnelejale, vist kellelegi Slovakkiast. tahaksin vastata teile, proua kolleeg Te rääkisite sellest, et andmeid ei tohiks koguda romade kohta, aga Slovaki poliitikuna tegelikult te toetate ju äh, rassistlikku õigusakti, mis puudutab keelt, riigis kõneldatavat keelt. Grazie, la parola al commissario Reding. suur aitäh ja volinik Reding kui ma võiksin, siis ma palun, et te teeksite nii lühidalt kui võimalik. Um, case... ja proua president, esiteks Prantsusmaa juhtum ei ole mitte suletud, vaid see on edasi lükatud, sellepärast et me peame ootama, kuni nad vastavad seadused kohaldavad ja alles siis saame me hakata võtta vastu, vast-, võtma vastu otsuseid. kõigepealt tuleb õigus kohaldada ja seejärel me saame vaadata, kuidas Prantsusmaa seda õigust rakendab. see on siis esimene asi. praegu on Prantsusmaa juhtum jätkuvalt avatud. nüüd etnilised andmebaasid, CNIL ehk siis Prantsusmaa sõltumatu andmekaitseamet viib läbi oma uurimist Prantsuse seaduste kohaselt ning praegusel hetkel toimub see ka Euroopa direktiivide kohaselt ning me peame usaldama sõltumatut riiklikku andmekaitseametit, sellepärast et nemad on just need ametkonnad, mis Euroopa õiguste kohaselt vastutavad vastavate analüüside tegemise eest ning ma usun, et Prantsuse sõltumatu andmekaitseamet on näidanud, et ta on äärmiselt valmis seda tegema ning olles ära öelnud kõik selle, ma arvan, et on väga tähtis äh, tulla selle olukorra sisulise külje juurde. lisaks Prantsusmaa juhtumile on meil kümme miljonit roomat Euroopas, kõige suurem rahvusvähemus Euroopas. mina esindan riiki, kus on viissada tuhat elanikku, aga roomasid on kümme miljonit nii et te näete, millest me räägime. Nad elavad enamuses meie riikidest ja elavad äh, väga suures vaesuses, neil on probleeme eluasemega, haridusega, tervishoiuga, tööga ja seda probleemi ei ole lahendatud. ja ma leian, et see on kõige skandaalsem. ma loodan, et need see, et need äh, arutelud ja tegevused, et nendest on kasu vähemalt üheks asja, et liikmesriigid oskavad seda jälgida ja kontrollida, ma mäletan ministri, ministrite kohtumist Cordobas selle aasta aprillis, kus kahekümne seitsmest liikmesriigist ainult kolm olid ministrite tasandil esindatud ja nüüd, aasta hiljem, pärast seda, kui me oleme task force'iga analüüsinud roomade olukorda ja analüüsinud seda, kuidas Euroopa Liidu vahendeid on kasutatud või mit-, mitte kasutatud, et nüüd, aasta hiljem leiab meil aset uus ministrite kohtumine. ja seda selleks, et vaadata konkreetselt, millised on need meie liikmesriikide poolt endale võetud kohustused seoses siseriiklike roomasid puudutavate strateegiatega ja seda Euroopa Liidu vastava strateegia raames. ja ma loodan, et sellest kõigest on kasu vähemalt üheks asjaks. vähemalt selleks, et, et me ei jäta roomasid lihtsalt ühte nurka, kui me räägime äärmusliku va äh, vaesuse probleemidest, et me ei unusta neist. aga nüüd on meil võimalus sellega tegeleda ja kui me ei suuda seda teha, siis Euroopa Parlamendi saadikute järgmine põlvkond arutab täpselt samu küsimusi, mida meie oleme arutanud viimaste nädalate jooksul ja seda tuleb vältida, nii et tegutsegem suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud. ma tänan öö, äh, meie saali teenijaid, ametnikke ja tõlke nende kannatlikkuse eest